okay, that's quite useful, so um, I... niisiis, äh, mulle öeldi just, et tänasest alates meie hääletusnimekirjad pannakse veebilehele, nii et, et meie hääletusnimekirjad pannakse veebilehele ja saadetakse ka saadikutele ja siis me saame arutada pärast veel, kas see muudatusettepanek läks ikka õigesse kohta ja nõnda edasi, nii et, et see annaks kõigile võimaluse rohkem kom-, kommenteerida, kas me asju hääletame õiges järjekorras või ei ning äh, see peaks suurendama läbipaistvust. Äh, tere hommikust kõigile ja alustame nüüd siis kohe oma koosolekuga ja arutame Tita Šarantsova arvamusega, mis on kirjutatud Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni jaoks ja see puudutab Euroopa kaubanduse investeerimispoliitika välismõju äh, era- ja avaliku sektori algatustele riikides väljaspool Euroopa Liitu. Tita, palun. aitäh! ma ei hakka oma arvamust ette lugema, ma lihtsalt selgitan lühidalt, milline on selle arvamuse taust reeglid äh, avaliku ja erasektori partnerluse kohta on meie komisjoni pädevuses, samuti riigihanke ja kontsessioonilepingute reeglid. Äh, INTA raporti esialgne pealkiri oli selline, et üritati meid neid pädevusi ära võtta, aga tänu meie juhatajale ja koordinaatoritele on see asi nüüd korda aetud. niisiis Äh, hetkel Inta raport keskendub äh, ainult nende avaliku ja erasektori partnerluste kasutamisele kolmandates riikides ja iseäranis keskendutakse arenguprogrammidele. Äh, peamine põhjus, miks see arvamus koostati, on rõhutada meie komisjoni seisukohta ja vaadata sellele asjale Euroopa ettevõtete vaatevinklist, nende ettevõtete vaatevinklist, kes selliste avalike erasektori partnerlustega ühinevad hüved ühisturu jaoks, kui sellised partnerlused sõlmitakse, äh, seisnevad selles, et äh, niimoodi saame rahalisi vahendeid ja teadmisi tagasi oma turule ja see aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele ja samas aitab Euroopa ka teistel maailma riikidel areneda. Äh, tegemist on säästliku viisiga meie arenguabi kasutada ning vahendite raiskamist ära hoida Euroopa ettevõtted peavad olema osaks nendest avaliku ja erasektori partnerlustest ning me peame hoolitsema selle eest, et nad teevad seda ausate ja tasakaalustatud reeglite alusel. ma arvan, et see lühikene arvamus käsitleb kõiki neid punkte ja ma loodan, et kõik fraktsioonid saavad seda toetada, aitäh! rahvapartei Äh, variraportöör ei ole kohal ja äh, proua Grapini, sotsiaaldemokraadide variraportöör ei ole siin, ECR-i variraportöör Emma McLaughlin pole ka kohal. Äh, Dennis de Jong on kuue variraportöör, aga teda ka ei ole, nii et kas keegi teine soovib sõna võtta? aitäh, mina võtan sõna Emma McLaakini nimel, ütleb härra Dalton ja vab ma vabandan, et Emma McLaakin ei saa täna siin olla, me tervitame seda arvamust äh, raportile, mida koostatakse INTA komisjonis meie ECR-i kolleegi Jan Sahradili poolt ja oleme nõus proua Sahrantsova seisukohaga ja toetame kõiki punkte, mida ta rõhutas äh,. avaliku erasektori partnerlus on tõesti vahendiks majanduskasvule ja meie leiame äh, et äh, sellised partnerlused aitavad kaasa töökohtade loomisele, produktiivsusele, konkurentsivõimele, tehnoloogia innovatsiooni arengule. ja siin arvamuses öeldakse väga selgesti, et Euroopa firmadel on vaja juurdepääsu sellele turule ning neil on vaja võimalust osaleda siis sellistes partnerlustes ka välismaal ja nende investeeringud peavad olema kaitstud, kaitstud, väljakutseid on samuti. selliste partnerluste kasutamine eeldab häid reegleid ja valitsemistavasid ja samuti läbipaistvaid menetlusi, tuleb võidelda korruptsiooniga ja need projektid tõesti peavad olema säästlikud nii pikemas kui ka lühiajalises perspektiivis ning riske tuleb samuti õigesti hinnata nii et, et me oleme esitanud mõned muudatusettepanekud selles suunas ja oleme valmis tegema raportööriga koostööd väga olulises arvamuses meie fraktsiooni jaoks, aitäh! härra Nilsson, aitäh! ja ma räägin rootsi keeles sellepärast, et täna on mul võimalus rootsi keelt kasutada ma arvan ka, et tegemist on väga olulise teemaga. on äärmiselt oluline, et meie, meie siseturukomisjon samuti pöörame tähelepanu avaliku ja erasektori partnerlustele. ma sooviksin võtta sõna sotsiaalmajanduse interrühma esimehena. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me tegutseme rahvusvahelisel areenil, on oluline, et me tugevdame sotsiaalset majandust. ning äh, ma mõtlen siin igasugustele ühistutele, kooperatiividele, äh, noorsooühingutele, erinevatele sihtasutustele. Äh, tegemist on väga erinevate viisidega, kuidas ettevõtlust arendada Äh, ühistud äh, omavad äh, kogu maailmas üha olulisemat kohta. minu arvates oleks hea, kui me sellele ka viitasime selles tekstis. ühistud peavad leidma koha selles arvamuses, sest et tegemist on sektoriga, mis kogu maailmas üha olulisemaks muutub ja iseäranis vaestes riikides, kus kõiki ettevõtteid äh, ostetakse kokku suurte hargmaiste ettevõtete poolt ja seetõttu need ühistuvarad muutuvad üha populaarsemaks. nii et, et võib-olla peaks nende ühistute kohta midagi siia arvamuste sisse panema, aitäh. Did you want to take the floor, Adam? Adam Shensfield would like to take the floor. Thank you. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Aitäh. mina äh, asendan täna härra Rosatit, kes kahjuks on äh, hõivatud mujal ning äh, peab praegu olema ühe teise komisjoni koosolekul, aga mina ja tema oleme kindlalt veendunud, et äh, avaliku ja erasektori partnerlus on äärmiselt oluline teema ja meil on väga hea meel selle üle, et sellest teemast tõepoolest kõneldakse. Äh, meie arvamuses, mida me koostame härra Rosati eh, sooviks, et rõhutatakse eh, selles arvamuses, et avaliku ja erasektori partnerlus on väga suure tähtsusega arengupoliitika seisukohalt. Eh, selline Äh, nende partnerluste olulisust äh, Euroopa siseturu jaoks tuleb samuti rõhutada ja äh, nende olulisust ka välisturgude jaoks. Nende olulisus nende riikide jaoks, kellega Euroopa Liidul on kontaktid, ei tohi unustada ka seda, et avaliku ja erasektori partnerluse lepingud on pikaajalised lepingud ning neid lepinguid Äh, tuleb äh, rakendada ellu stabiilses keskkonnas ning seetõttu peab Euroopa Liit hoolitsema selle eest, et et suhetes kolmandate riikidega need äh, lepingud tõesti aitavad kaasa stabiilsuse saavutamisele. samuti tuleks rõhutada, et Ehm, me ei tohi nendest asjadest kõnelda ainult äh, kolmandate riikidega suhete arendamise kontekstis, vaid peame siin mõtlema ka Euroopa Liidu siseturule, äh, sest kahjuks äh, ei ole meil ühtset seisukohta avaliku ja erasektori partnerluse kohta Euroopa Liidus on äh, riigid, äh, kus on vastu võetud seadused selle äh, valdkonna kohta ja on ka selliseid liikmesriike, kus neid seadusi ei ole ning samuti valitseb partnerluste osas erinevuseid arvamusi, erinevaid suhtumisi niisiis, minu arvates tuleks tulevikus Äh, avaliku ja erasektori partnerluse teemaga äh, ka siseturu kontekstis tegeleda ning äh, see kõik peaks teenima Euroopa Liidu majanduslikku arengut. härra Rosati on seisukohal, et kui see raport valmis on, siis ta esitab ka oma muudatusettepanekud, aitäh! Äh, proua Grabinit endiselt ei ole. kas keegi soovib sellel teemal sõna võtta? ei soovi. kas Euroopa Komisjon soovib sõna võtta? meil on härra Hoier äh, ettevõtete juhtimise ja sotsiaalse vastutustunde äh, üksuse juht. ei, vabandust, hoopis, hoopis härra Jensen on hoopis äh, kaubanduse peadirektoraadist ja see on tõesti palju mõistlikum äh, direktoraat sellel teemal sõna võtma, aitäh! aitäh! me sooviksime tänada raportööri nende ettepanekute eest, meie arvates on siin oluline tasakaal leitud, ühelt poolt tunnistatakse, et avaliku ja erasektori partnerlused edendavad majanduskasvu ja teiselt poolt tunnistatakse, et Euroopa ettevõtetel on pikaajalised kogemused ja oskusteadmised selles vallas ja just nimelt seetõttu on oluline, et me teeksime edasisi jõupingutusi ja hoolitseksime selle eest, et selline diskrimineeriv käitumine teatud riikides ähm, leiab lahenduse, et äh, me arvestame sellega näiteks kaubanduslepingute kontekstis, nii et, et me tervitame tõesti äh, seda välja pakutud teksti ja oleme valmis parlamendiga selle resolutsiooni alal koostööd tegema, aitäh! kas proua Sharan Soovia soovib arutelu kokku võtta? ma ei hakka siin midagi kokku võtma, tahaksin lihtsalt tänada kõiki, kes aval-, avaldasid oma seisukohti, olen enamusega neist nõus ning ootan teie kirjalikke muudatusettepanekuid selleks, et meie arvamust veelgi jõulisemaks teha, aitäh! aitäh ja nüüd teeme väikese pausi, enne kui algab hääletus, aitäh! Everybody, we're having a little discussion here on whether or not we can sim-. Eh, niisiis, eh, me praegu arutame, et kas hääletamismenetlust veelgi lihtsustada või ei. alustame kohe hääletamist, sellepärast et meil on üsna pikk hääletusnimekiri mõnedes punktides, niisiis kõigepealt proua Šehnalova raport, mis puudutab e-hädaabikõnede kasutusele võtmist sõidukites. tegemist on soovituse eelnõu vastuvõtmisega, teise lugemisega ning hääletame siis nimeliselt. üheksateist inimest ei ole veel hääletanud nii, nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud kakskümmend kuus poolthäält, õnnitlused proua Šehnalovale, aitäh! järgmisena hääletame äh, arv, äh, raportit, äh, mille on koostanud Antonio Lopez Isturis Vait ja see puudutab määruse eelnõu köisteede kohta Äh, raportöör on äh, kohal, nii et, et kui meil on hääletusnimekirja kohta küsimusi, saame neid talle esitada. muudatus kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, viis, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudati kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli ja kakskümmend viis plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võet-, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend. see on kustutamine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud plokina kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, kolmkümmend neli langeb ära, kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, vabandust, see langeb ära, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime. me kontrollime sada viitkümmend üheksat. muudatus sada viiskümmend üheksa, elektrooniline kontroll ja see on tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend vabandust, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, taga, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt vastu, kontrollime. sada kuuskümmend seitse, me kontrollime muudatust sada kuuskümmend seitse. ja see langeb ära üheksateisalt viieteistkümne vastu, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tange, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetuid viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend, vabandust, viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd plokina kuuskümmend kuni seitsekümmend neli kõik eh, muudatused kuuekümnest seitsmekümne neljani poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd plokina seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend seitse, sada seitsekümmend kaheksa ja kaheksakümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, muudatus seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend, niisiis seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli on tagasi võetud, sada seitsekümmend üheksa nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend on tagasi võetud ja plokina kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud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 üks kuni üheksakümmend üheksa, nii üheksakümmend üks kuni üheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatused sada. kuni sada kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada seitse kuni sada viisteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kuusteist kuni sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kakskümmend kolm kuni sada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd põhjenduspunktid, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, ei, vabandust, sada nelikümmend kolm on lisandus, kes on poolt, vastu. kontrollime sada neljakümmend kolme, palun vastu võetud üheksateist häält seitsmeteistkümne vastu, muudatus kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli võeti tagasi, sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus kahes osas, esimene osa ilma sõnata construction poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja teine osa Äh, koos sõnaga construction poolt vastu erapooletud. niisiis see sõna construction jääb välja. sada nelikümmend seitse on lingvistiline muudatusettepanek, sada nelikümmend kaheksa poolt vastu erapooletud vast-, langeb ära ja viis poolt vastu erapooletud vastu võetud, kuus poolt vastu, vabandust, viis võeti vastu, kuus nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa on tagasi võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada viiskümmend üks ilma sõnadeta construction workers, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks, teine osa nüüd koos äh, sõnadega construction workers poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda niisiis, see on tagasi lükatud. muudatus kaksteist on ära langenud, kolmteist, neliteist, viisteist ja kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame tervet raportit muudetud kujul elektrooniliselt, niisiis elektrooniline hääletus. see on vastu võetud, kolmkümmend viis poolthäält, üks vastuhääl, suur aitäh. ja nüüd äh, peame hääletama ka mandaadi üle. Äh, me peame andma härra Lopez Isturis Vaidile ja läbirääkimismeeskonnale mandaadi selleks, et hakata pidama läbirääkimisi triloogi raames, kes on, äh, ma arvan, et me peaksime seda tegema jällegi elektrooniliselt. nii üks inimene peaks veel hääletama. ja sama tulemus, niisiis õnnetlused raportöörile ja aitäh väga selge hääletusnimekirja eest. So for um, the next vote järgmine punkt hääletamiseks Liisa Jaakonsaari raport liikmesriikide haldusasutuste vastastikune abi ning haldusasutuste ja komisjoni vaheline koostöö tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks. et väga pikk äh, pealkiri, aga väga lühike hääletamine, sest et äh, hääletame selle triloogi tulemuse üle, teeme seda elektrooniliselt ja hääletamine on alanud Okay. Um, would you like to vote? Sorry. Okay. Thank you. And that is carried by 30. kolmkümmend kolm poolt, üks vastuhääl, palju äh, õnne, Liisa Jaagonsaari. see on vastu võetud. And now a vote. Läheme edasi Otmar Karase raport, õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm, hetkeolukord ja väljavaated. tegemist on äh, härra Karase arvamusega selle raporti kohta. kompromissi üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kaheksa, poolt, vastu erapooletud. kompromiss kolm, vabandab esinaine, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, kontrollime palun elektrooniliselt. Ah, it's going to fall because I think that there's a lot of abstentions. So that falls, sorry. Um, 23 CP. kakskümmend kolm, kompromiss üks, mis vastab esimesele osale, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa on tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime palun elektrooniliselt. tagasi lükatud. kakskümmend kuus on tagasi võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, suulise muudatusettepanekuga sealjuures. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi muudatusettepanekut hääletame ka, ei siiski mitte, parandab esinaine kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, nelikümmend. suulise muudatusettepanekuga ja osade kaupa hääletamine, nii et kõigepealt esimene osa neljakümnest, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud samuti. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks lisandus siia poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud. kompromiss seitse pärandab esinaine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime kuutekümmet kolme. Has passed, sorry uh,, my misreading um.... Äh, vastu võetud, nii, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime siiski, kuuskümmend neli, palun. nii, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, kontrollime. tahate kontrollida kuuskümmend viis? kuuskümmend viis, kontrollime siis palun. tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja arvamus muudetud kujul, nimeline hääletus kakskümmend neli poolt, kaksteist vastu ja kolm erapooletut häält vastu võetud. tänu raportöörile ja kõigile tehtud töö eest. edasi juht-, läheme edasi hääletamise juurde. arvamus, mille autoriks on Karl Pelts, majandusjuhtimise raamastiku läbivaatamine, ülevaade ja probleemid. Um, amendment 50 muudatusettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahtekümmend kolme. kaks häält puudu nii, lõpetame hääletamise. Mm, see on tagasi lükatud. kakskümmend neli suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt kolmkümmend üks kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud äh, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt,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 viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu. tunnen, et see on vastu võetud, aga kontrollime palun. Yes, it did. Okay. Fifty three. nii, viiskümmend kolm vastu võetud. viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, viiskümmend viis kahes osas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa. muudatusepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime past. vastu võetud muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu. kas kontrollime kahteteist? vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja arvamuse projekt muudetud kujul hääletusele, palun, ja seda palun nimelise hääletuse raames. That's passed by see on vastu võetud kolmekümne kolme poolthääle, kahe vastuhääle ja nelja erapooletu häälega. nii et äh, tunnustused raportorile ilma mikrofonita esimene um,. suur tänu jällegi raportorile ja tema meeskonnale. ja lõpuks hääletame arvamust kolleeg Hüsmenoalt Euroopa energiajulgeoleku strateegia. kompromiss üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks parandab ennast, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist on tagasi võetud, neliteist, kes on poolt, vastu, kontrollime palun on tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusepanek kuusteist. kuusteist kuni kakskümmend kolm on kõik tagasi võetud, läheme edasi kahekümne nelja juurde. kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend viis, kakskümmend seitse tagasi võetud, kakskümmend kaheksa järgnevalt, kes on poolt, kes vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud, kakskümmend üheksa tagasi võetud, kolmkümmend järgnevalt, kes on poolt, vastu, erapooletud. ja tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. kolm, nelikümmend on vastu, tagasi võetud, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu. palun kontrollime, nelikümmend kaks. Um, that's That's, that's 42 has fallen. nii, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime palun. nelikümmend kaheksa on vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud viiskümmend neli, tagasi võetud viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse, kes on poolt? ja vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud? ei ole selge see tulemus. kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend neli üle. nii, vastu võetud. kuuskümmend viis ja seitsekümmend üks on tagasi võetud. edasi muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt vastu. kontrollime, palun. vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu. kas seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud äh, seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse, on tagasi võetud seitsekümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud seitsekümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga koos. kes on poolt, kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud, kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga olge head, kontrollime palun. False, so tagasi lükatud ja nüüd arvamuse projekt muudetud kujul tervikuna hääletame. ja see on nimeline hääletus. One more vote. Okay, go. So that's uh... nii, kolmkümmend kaks poolthäält, viis vastuhäält ja üks erapooletu häält. suur tänu raportorile ja ka sekretäriaadile ja kõigile assistentidele, nõuandjatele suur tänu kes on selle hääletusnimekirja kokku pannud ja töö ära teinud, aitäh! The next item on järgmine päevakorrapunkt täna hommikul on äh, Šarantsova raport äh, soovitused Euroopa Komisjonile muudatusettepanekut teemat äh, arutame läbi, aga võtame väikse hetke, inimesed saavad välja minna, kes tahavad, aga Tiit, kas tahaksid alustada varem? nii et teen ettepaneku, et äh, kümme kakskümmend hakkame pihta, siis jääb aega veel siin. me hakkame rääkima muudatusettepanekutest äh, Šarantsova arvamusele kümme kakskümmend. suur tänu Shall we restart, um, having caught up significant amount of time? kas hakkame pihta? järgmine päevakorrapunkt on muudatusettepanekute teemaline arvamuste vahetus Tšarantsova raporti osas, mis käsitleb soovitusi Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimisteks. esitati kakssada kakskümmend seitse muudatusettepanekut meie arvamuse kohta. peakomisjon, kes raporti koostab, on Inta komisjon ja Bernt Lange. palun, proua Šaransova suur tänu kõigepealt kõikidele meie variraportööridele ja kõikide nende muudatusettepanekute eest, mis esitati sellele arvamusele. nagu te ütlesite, oleme saanud üle kahesaja muudatusettepaneku kõikidelt fraktsioonidelt ja kõikide lõigete kohta, nii et äh, Atlandi-ülene partnerlus on teema, millele me kõik, paljud meist saaksid kaasa rääkida suurem osa muudatusettepanekuid on positiivsed minu silmis ning toetavad seda kokkulepet. olen veendunud, et meie komisjoni lõplik sõnum on see, et Atlandi-ülene investeerimispartnerlus võib siseturule kasu tuua ning tuua ka majanduskasvu ja uusi töökohti. IMCO komisjoni sõnum oleks, et meie toetame läbirääkimiste äh, üldist eesmärke, nii nagu äh, läbirääkimiste mandaadis määratletud. loomulikult on erinevaid seisukohti äh, muudatusettepanekute üksikasjade osas, oma variraportööridega oleme hakanud koostama kompromissmuudatusettepanekuid, siiamaani oleme kokku leppinud paljudes kompromissides põhimõttelistes küsimustes ja lõplik kompromissettepanekute nimekiri valmib nädala lõpuks. oleme püüdnud kõikide suuremate fraktsioonide seisukohti tasakaalustatud moel arvesse võtta ning kompromissivaimus olen raportöörina olnud nõus ka äh, muudatusettepanekutega mida ma ise ei toetaks tavaoludes. ma arvan, et ka variraportöörid on seda teinud ja loodetavasti liikmed siis lepivad nende kompromissidega, mida me teile esitame. mis puudutab äh, individuaalseid muudatusettepanekuid, ma ei hakkaks neid ükshaaval läbi vaatama, ma olen veendunud, et äh, meie komisjoni liikmed äh, ütlevad ise, mis nende jaoks on muudatusettepanekutes kõige tähtsamal kohal selle asemel aga palun lubage mul seletada teile oma hääletussoovituste üldist lähenemisviisi. kõigepealt olen selle vastu, et toetatakse neid muudatusettepanekuid, mis ei käsitle infokomisjoni pädevusi. muudatusettepanekuid on esitanud ka, ka liikmed, kes ei ole selle komisjoni liikmed, need muudatusettepanekud võivad olla isegi sellised, millega ma põhimõtteliselt sisuliselt oleksin nõus, kuid äh, siiski, kui me, me ei käsitle oma pädevusi, siis meie arvamus kannatab selle all, meie arvamust võetakse vähem arvesse. me peaksime piirduma ainult oma pädevustega. näiteks kõik ISDS-i äh, muudatusettepanekud on minu hääletusnimekirjas miinusega ma, me räägime sellest hiljem Intas ja täiskogul. Äh, räägime ka äh, ISDS klauslist uuendatud kujul, kuid ma tean, et äh, ükskõik, mis on meie IMCO testis, tekstis, meie komisjon seda ei peakomisjon ei võta seda oma hääletusnimekirja, ükskõik kui kirglikult meie siin sellest ei räägiks võtke palun seda arvesse, kui te koostate ka oma hääletuse soovitusi. ja jälle, meie huvides on muuta see tekst nii lühikeseks kui võimalik ka selleks, et meid toetataks ka INTA komisjon. INTA komisjon on rohkem huvitatud lühikesest tekstist, mitte pikalevenivast tekstist ja seetõttu ei toeta ma ka neid muudatusettepanekuid, mille põhisõnum on juba mujal tekstis kajastatud. ja seda isegi juhul, kui see muudatusettepanek iseenesest ei ole oma sisult vastuoluline, ei ole mõtet lisada ühte sama lauset näiteks äh, igale lõikele, nagu üks liige on soovitanud. meie äh, püüame oma teksti koostada nii, et see oleks lühike ja asjakohane ja see on minu poolt praegusel hetkel kõik, ootan põnevusega mõttevahetust. suur tänu! kakssada kakskümmend kuus muudatusettepanekut ei ole küll arvamuse jaoks rekord, ehkki tõesti see on suur summa, suur kogus, nii et äh, suur tänu töö eest. Indiko Kall-Spelts äh, räägib Rasvabi äh, nimel. suur tänu, proua esinaine. härra Švabil on väga kahju, et ta ei saa siia täna tulla, ta on nimelt lähetuses ning vabandab seetõttu, et teda täna ei ole. mina edastan teile siis tema mõtted. juba esimese arutelu etapi jooksul ta juba ütles, et ta oli väga rahul muudatusettepanekutega ning ootab pikisilmi edasist koostööd. samas vaimus ja juhiksin tähelepanu muudatusettepanekutele sada, kõigepealt sada kuuskümmend käsitleb äh, ühtlustamist. härra Schwab usub, et äh, avalik kuulamine selles küsimuses oli väga kasulik ning äh, näitas, millised väljakutsed on meie ees. härra Schwab on valmis tegema edasist koostööd raportööriga, et saaks koostada uue sõnastuse ning tekst oleks vastuvõetavam. muudatusettepanek sada kakskümmend, härra Schwab sooviks tagada, et see kokkulepe ei äh, piira kuidagi õigust teenuste pakkumisfoorumitel äh, ja ei saa kasutada ratchet klauslit. kolmandate eraosapoolte poolt äh, avalike hangete osas. härra Schwab konsulteeris komisjoniga ning komisjon on selle erandiga nõus, nii et see võiks ka tekstist välja tuua. mis puudutab muudatusettepanekut üheksakümmend kuus ja sada kaksteist, härra Schwab usub, et me peame tagama, et kõik avalike hangete sätted ning kontsessioonid ja kontseptsioone puudutavad sätted jäävad jõusse. see peaks ka samuti arvamusest välja tulema. härra Schwab ütleb, et ta on valmis raportööriga ühiselt äh, sõnastuse kallal tööd tegema äh, kompromissettepanekute neli ja kuus küsimuses. ta usub, et äh, teised kompromissmuudatusettepanekud on vastuvõetavad ning arvamuse koostaja võib olla kindel, et Rahvapartei fraktsioon toetab teda ning oleme valmis tegema edasist koostööd aitäh. Kristel Šaldemose asendab Evelyn Gebrardit, palun. proua Geb-, Gebhard ei saanud paraku siia tulla, kuid ta tervitab raportööri tehtud tõsist tööd ning loodab, et jõu-, saame koostada selge ja hea IMCO arvamuse ühistööna proua Gebhardt ei käsitle muudatusettepanekuid äh, üksikasjalikult äh, oma sõnavõtus, äh, vaid on kirjeldanud pigem oma põhimõttelist lähenemist, mida ta tahaks arvamuses näha. sotsiaaldemokraatide jaoks on alati olnud väga oluline, et me tagaksime ka TTIP lepingu puhul selle, et see tooks kasu Euroopa kodanikele, töötajatele ja tarbijatele. meie jaoks on oluline olnud see, et teenuste valdkonnas õigus reguleerida eh, jääb alles igal tasandil Euroopas, iseäranis eh, üldhuvi ja avaliku huvi teenuste puhul oleme selgelt eh, selle budget klausli vastu. ja kui see jääb välja, eh, see peab olema, see peab olema olemas, aga, aga tuleb arvesse selle juures võtta Euroopa kodanike huvisid, mis puudutab regulatiivset koostööd, siis tuleb tagada kõrge keskkonnakaitse, tarbijakaitse eh, tase, proua Gebhardt tahaks ka sisse tuua päritoluriigi põhimõtte, mis on üks osa Euroopa turu, siseturu õigustikust. igasugune kokkulepe ilma ambitsioonika käsitluseta avalike hangete vallas ei tooks kasu Euroopale ega ka Ameerika Ühendriikidele, nii et see valdkond vajab täpset käsitlust ja lahenduste leidmist. kordaksin veel üle, et Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni jaoks on oluline tasakaal Euroopa töötajad, Euroopa kodanikud ja Euroopa tarbijad sihtrühmade jaoks, kui me selle tasakaalu saavutame, siis oleme valmis arvamust ka toetama. suur tänu kas ema McLaughlinit ka keegi esindab? härra Dalton? mina tegelikult olen nüüd äh, variraportöör. siis tuleks äh, variraportööride nimekiri ka ajakohastada, ütleb härra Dalton. Äh, jah, eks me kommunikeerime asjasid edaspidi paremini emaga. ka meie tahaksime omalt poolt tänada raportööri tehtud töö eest üle kahesaja 200 muudatusettepaneku arvamuse kohta äh, seadusandva raporti juurde, see näitab väga hästi, kui tõsiselt meie komisjon suhtub sellesse teemasse. ja kui olulised meie jaoks on poliitilised valdkonnad, mida see kokkulepe puudutab. ma leian, et, oh, et arvamuse koostajal on õigus, kui ta piirdub ainult äh, IMCO pädevustega. kui me tahame saavutada mingisugustki mõju äh, sellele, selle kokkuleppe osas, peame me tõesti piirduma äh, oma tööpädevustega ja ei tohiks seda arvamust mingil moel lahjendada laiale valgumisega. mis puudutab meie fraktsiooni seisukohta, siis oleme kompromissidega üldiselt rahul leiame, et raportöör on teinud äh, väga hea töö ära neid äh, muudatusettepanekuid hallates, oleme saavutanud üldise kokkuleppe fraktsioonide vahel. meil äh, valmistab probleeme ainult muudatus, kompromissmuudatusettepanek kümme ja sõnastus sektorid, mida kokkulepe hõlmab, me arvame, et see pole piisavalt täpne. see on meie ainukene kahtlusalune punkt, aga üldiselt oleme me praegu tehtud töö üldsuunaga rahul ning äh, nagu olen öelnud juba varem, tarbijate jaoks on TTIP väga heaks võimaluseks ning äh, me ju tahame, et äh, tarbijakaubad oleksid, tarbekaubad oleksid meie tarbijate jaoks kättesaadavamad, odavamad. suur tänu. Tõnis Tõian on ise täna kohal. suur tänu, Heiki minu kolleeg äh, Hirši on samuti esitanud terve rea äh, muudatusettepanekuid, aga jah, mina olen siin meie esindaja. me peaksime keskenduma äh, tarbija õigustele IMCO komisjoni arvamuses ja samuti ka haldusküsimustele, sellepärast et TTIP on tegelikult kaubandus- ja investeeringute kokkulepe, mis tähendab seda, et me tegeleme siseturu laiendamisega ja siseturgu võiks laiendada veelgi kaugemale kui Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Äh, lõppkokkuvõttes ka kokkulepe Jaapaniga on üks osa sellest, nii et äh, ma ütleksin, et et äh, TTIP sõltub ka IMCO tulevik ma ei ütleks, et ISDS ei ole IMCO pädevuses, sellepärast et siseturu äh, tulevik sõltub ka vaidluste lahendamisest tulevikus. võin teile tuua ühe näite. Äh, Luksemburgi kohus esitas oma arvamuse Euroopa Liidu äh, liitumisele Euroopa inimõiguste konventsiooniga. mina ise ei ole seda arvamust näinud, see tekst äh, ei ole veel meieni jõudnud, lõpptekst ei ole meieni veel jõudnud äh, TTIP-i kohta ja ma arvan, et äh, Euroopa Kohus tunneb selle vastu ka huvi, kui ISDS-i kohta esitatakse kohtuasi, mis läheb teises suunas, kui meie oleme seda arvanud, siis mis saab siis? kui saavutatakse kokkulepe äh, regulatiivse koostöökomisjoni vallas, kas siis IMCO ütleb lihtsalt jah või ei või tuleb teha kakssada muudatusettepanekut äh, selle komisjoni seisukohale. kuidas see praktikas toimib? ma arvan, et me ei peaks keskenduma oma arvamuses mitte meie arvamuse erinevate punktide arvule, vaid pigem sisulisele küljele äh, ja tulevikule. minu fraktsioon leiab, ähm, et me võtame seda teemat väga tõsiselt ja me peame võtma ka siseturu tulevikku ja omaenda tulevikku tõsiselt ning äh, me ei tohiks äh, lähtuda põhimõtetest, mida me pole kunagi rakendanud teiste arvamuste puhul suur tänu, Pascal Duron. suur tänu, Viki. jah, ma räägin oma koha äh,, oma nimel seekord, väga hea. ütlesin juba eelmine kord, paistab, et siin on äh, filosoofilised lahkhelid meil Atlandi-ülese turu reguleerimise küsimuses. kõigepealt ma tahaksin tänada arvamuse koostajat tehtud töö eest, ta on üritanud integreerida vastav, vastupidiselt oma seisukohtadele mõningaid küsimusi, mis puudutavad avalikke, avalikke huvisid ja avalikku turgu, riigiturgu ja olen nõus sellega, mida ütles De Jong ja mis puudutab äh, reguleerimisalast koostööd äh, ja mis puudutab äh, vaidluste lahendamist, me oleme komisjonis, kus me peame tegelema siseturu küsimustega ja samal ajal ka tarbijatega, tarbijakaitsega ning ja me ei saa äh, reguleerijate vahelist koostööd äh, ignoreerida, me oleme esitanud muudatusettepanekuid, mis meie jaoks on väga oluline, me tahaksime, et et tulevikus Euroopa Liit ei saaks võtta mingisuguseid äh, vastumeetmeid ja vastusätteid, ilma et me peaksime küsima arvamust Ameerika Ühendriikidelt see ei oleks kooskõlas sellega, mida me ise tahame saavutada oma komisjonis. me ei saa seda jätta tähelepanu alt välja, vaid protseduurilistel põhjustel öeldes, et see ei kuulu meie pädevusse, see kuulub meie pädevusse, sellepärast et see on siseturu südame, südames ja, ja mõjutab otseselt siseturu reeglistikku ja olen täielikult nõus härra Deijongiga, et me peame äh, selle küsimusega tegelema, äh, sest et see kuulub IMCO igapäevaelu puudutavate teemade hulka. ja üldsus ja spetsialistid äh, räägivad sellest teemast palju, nii et oleks kummaline, kui IMCO ei puudutaks seda teemat. me peame mm, ütlema välja, mida me arvame, et reguleerimisalane koostöö äh, ja ISDS e võiks piirata Euroopa Liidu vaba reguleerimise õigust. ja siis äh, kompromiss kümme me tahaksime seal defineerida seda, mida me soovime kaitsta, tahaksin tänada raportööri, kes on sellesse kompromissi võtnud sisse need äh, kõige tähtsamad elemendid, mida me tahame säilitama, hoolimata sellest, et äh, loomulikult kõike ei saa arvesse võtta, seda ma tean küll. ja siis see ratchet klausel mis on äh, ühes kompromissis sees teenustega seoses. ja äh, siin ma räägin siin kompromissist number kolm äh, ja ja üks mureküsimus on meile veel, äh, on tehtud mingi terve rida horisontaalseid Äh, erandeid äh, audiovisuaalses teenuste küsimuses, veega seoses, äh, haridusega seoses ja nii edasi. meenutagem siin Folkesteini direktiivi. meie, kui see on direktiivis käsitletud, siis ei saaks seda lepingust välja jätta ja siis veel artikkel neliteist äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust. Äh, see peaks ka paremini kajastatud olema ja ähm, riiklike teenuste rahastamise küsimus. aga ma kordan veel üle, et meie kõige olulisem on see, et Euroopa Liit ei äh, loobiks kaikaid kodarasse oma õigusele reguleerida omaenda turgu oma kodanike huvides ning kehtestada norme. aitäh. Okay, so Mrs. Trzynski. Trzynski. suur tänu Äh, ja me esitame arvamuse, arvamuse kohta, äh, millest me, me, kus me ei ole öelnud, mille kohta me ei ole piisavalt palju öelnud, me tahaksime äh, avaldada muret siin, me oleme, tunneme muret sellepärast, et me tunneme, et me tunneme, kaitseme rohkem Ameerika Ühendriikide huve ja peale jääb ultraliberaalne filosoofia, tunneme muret sellepärast, et see, selle kokkuleppega tulevad kaasa mõjud, mida me ei ole soovinud, sellepärast et tugevama õigus jääb kaubanduses alati peale. me ei ole piisavalt tugevad selleks, et meie ettevõtted saaksid konkurentsis hakkama Äh, sest et nad tunnevad, äh, sest et nad praegu äh, on nõrgendatud piisava kaitse puudumise tõttu ja me peame terve rea strateegilisi valdkondi välja jätma, kui Atlandi-ülene turg avada, need sektorid saaksid kasutada, kahjustada, samuti ka väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted ja me ei peaks avama kogu oma turgu irratsionaalsetel põhjustel. populistid on seda valdkonda ära kasutanud. tahaksin tuletada teile meelde seda, et suurem osa prantslasi ja eurooplasi on selle projekti vastu, mitte sellepärast, et nad oleks rumalad või neile poleks asju korralikult selgitatud, vaid sellepärast, et nad tunnevad neid ümbritsevat reaalsust ning nad tunnevad, et see kokkulepe äh, ähvardab neid väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted, põllumehed kuuluvad nende hulka, olen esitanud muudatusettepanekud, äh, mis tagavad demokraatlikkuse sellele lepingule ja see vabakaubanduse leping ei tohiks seada ohtu meie kodanike elu äh, ja, ja teenimisvõimalusi me peaksime korraldama referendumi, see võimaldaks meil äh, informeerida tarbijaid, äh, kodanikke ning lahendada äh, probleeme, mis on seotud ähmasusega ning rahval oleks samuti sõnaõigus. ja minu motiveerivaks jõuks ei ole siin mitte hirm hormoonidest täis pumbatud lihasüüa ja nii edasi ja nii edasi, vaid äh, ma leian, et ma peaksin tagama hääleõiguse äh, nendele inimestele, kes mind on sellele demokraatlikule ametis, selles demokraatlikus ametipoosti valinud. suur tänu, kes veel soovib rääkida, Hanna-Maria Kaartel? suur tänu, Viki ma tahaksin tunnustada tõepoolest raportööri suurepärase arvamuse eest ja mind üllatab, et muudatusettepanekuid on nii palju tehtud sellele. ja kui äh, ma mõtlen selle debati peale, mis kuulamisel oli, siis see äh, tekitab muret, inimesed kritiseerivad asju, mida nad pole näinudki. Äh, minu peamine mure on siin, et me ei ole läbirääkimiste käigus näinud edusamme ja me peaksime olema ikkagi avatud ka komisjoni suunas, anname neile vabad käed, et nad saaksid läbi rääkida. meie samas äh, Ameerika vastased meeleolud, populism ja muu paneme praegu äh, kodanikest hoolimise katte alla. me teame ju seda, mandaat on juba avaldatud komisjoni poolt, direktiivid äh, nõukogu poolt on ka avalikuks tehtud kaubanduskokkulepete ajaloos ei ole tegelikult olnud niivõrd demokraatlikku ja avatud protsessi kui see, mida me praegu näeme. ja avalik debatt, mis ametlikel komisjonide koosolekutel on kuulda, on kõik avatud, see tõestab seda, et kõik on avatud, avalikkus saab kuulata, osaleda ja äh, langetada ise oma otsuse. aga selle asemel, et selgitada ja tõsiselt mõelda inimeste legitiimsetele hirmudele, loomade heaolu, äh, tarbijakaitse kõrge standardi, toiduohutuse ja muude asjade osas sõidame me lihtsalt populismi lainel ja see on minu arust väga vastutustundetu käitumine. nii et ma tahan kindlasti tugevdada ja toetada seda joont, mida raportöör on võtnud. meil peab olema äh, tänane hoog, tänane visioon, me ei tohi lasta käest võimaluste akent meie mure on see, et äh, Ameerika Ühendriigid Äh, pigem pöörduvad Aasia poole ja prioritiseerivad kokkuleppeid nende riikidega. see on tõsine probleem, kui me oma äh, suurima tänase kaubanduspartneriga kokku ei lepi, mis on Ameerika Ühendriigid, mis on meie standarditega kõige lähedasem, äh, kellega me siis maailmas üldse kokku lepime? selle äh, asemel me demoniseerime nende standardeid, räägime neist nagu kolmanda klassi riigist, räägime oma äh, valijatele, et äh, kloor, GMO, hormoonid ja muu hakkab meie toidus lokkama, aga me teame seda, et toiduohutuse standardeid ei ole võimalik läbirääkimiste käigus muuta ja me teame, et Euroopa õigusandlust saame ainult meie muuta ja mitte ükski komisjoni läbirääkija, ükskõik millisel teemal. me teame, et liikmesriikidel on õigus avalikele hangetele, avalikele teenustele ja oma töötajate õiguste kaitsele. me teame seda kõike, mikspärast me siis petame oma kodanikke, räägime muudatusettepanekutest äh, ja loome sellise debati et Ameerika Ühendriigid saavad äh, kuidagi mõjutada Euroopa õigusandlust. ei, komisjon ei saa muuta omal käel Euroopa õigusandlust, mikspärast me oma kodanikke petame, me ju teame seda Euroopa Parlamendi liikmetena. me räägime siinsamas miljonite töökohtade kadu, kadumisest. töötaja põhiline õigus on see, et talle antakse töökoht, ilma et maksumaksja rahaga seda toetataks nii et minu küsimus on, kuidas me hoiame suhteid Ameerika Ühendriikidega, kuidas me räägime asjakohaselt konkreetselt tekstist, mis eh, ei ole laialivalguv, mis on meie komisjonile tähtis ja ma tean, et IMCO-ga ei ole investeeringute kaitse seotud, see on tehniline klausel, mis on kõikides kokkulepetes ja isegi need kokkulepped, mis meil on praegu Kanadaga juba saavutatud, nad on keskkonna, toote turvalisuse ja toiduohutuse suhtes, seal on erandid ja igaüks võib seda kokkulepet lugeda, mitte kunagi ei ole olnud tegelikult sellistel läbirääkimistel nii palju läbipaistvust ja demokraatiat, ma loodan, et kõik meie muudatusettepanekud on miinusega, aitäh. esineja küsib, kas on veel liikmeid, kes tahaks midagi öelda? kas äh, komisjoni esindaja suudab, äh, soovib kommenteerida? kes meil siis ikka komisjonist siin on? küsib juhataja. härra Van Ekauter, suur tänu komisjoni nimel ja vabandust, härra Huben ei saanud tulla, olen poliitika äh, koordineerimise üksuse juhataja tahan tänada kõigepealt raportööre ja äh, variraportööre kompromissettepanekute eest ja me loodame, et need äh, on positiivselt meelestatud äh, Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe saavutamise suunas, mis on ettevõtetele, VKE-dele, töötajatele, kodanikele kokkuvõttes väga kasulik kokkulepe ja see on loomulikult meie kõigi ühtne eesmärk. siin tahan kommenteerida võib-olla ühte asja, mida on juba öeldud ja äh, Äh, millest peaks tegema ka mitmeid järeldusi. siin siseturust oli juttu, et TTIP loob siseturu. ma arvan, et see on ilmselt äh, arusaamatus siin TTIP eesmärgi suhtes, see on kaubanduskokkulepe, jah äh, siin on loomulikult regulatiivse koostöö aspekt, aga see ei loo siseturgu sellisel moel, nagu meil Euroopa Liidus on siseturg, kus on ühtsed institutsioonid, ühtsed reeglid ja nii edasi. nii et TTIP ei ohusta seda, kuidas meie Euroopas otsustame omaenda asju reguleerida. ja ka seda, kuidas meie parlament töötab. seda on väga selgelt ka juba äh, üks asepresident äh, välja öelnud. nüüd otsuste tegemine on äh, leppe osapoolte kätes ja siin ei ole mingisugust kõikehõlmavat äh, arhitektuuri, mis hakkab äh, suruma peale Euroopa Liidule või USA-le otsuseid TTIP poolt. see kokkulepe jätab alles ka kõik meile tähtsad väärtused, mitte ainult õigus omaenda seadusi vastu võtta, vaid ka avalikud teenused, tervishoid, haridus, veemajandus ja muu jääb meie kätte. sillaklausel on samamoodi eh, endise tähendusega avalike teenuste mõistes. me tagame kõige kõrgemad eh, standardid, me ei madalda kuidagi Euroopa Liidu eh, standardeid ning me saame aru ka neid, nendest, kes tahavad avaliku hangete ambitsioonikat peatükki, me <laughs> endiselt äh, räägime sellest Ameerika Ühendriikide osapoolega ja jätkame äh, selles osas samal moel. ISS äh, oli siin kõneks, ma tahaksin rõhutada, et proua Malmström homme Inta komisjonis toob esile esimesed visioonid, kuidas me ISDS-i reformi näeme komisjonis ja viimane asi üks asi, mida ka kolleegid äh, mainisid, ISDS äh, äh, arbitrisatsiooni mõjud Euroopa Liidu õigusele. ma tahan siin olla selge ja öelda, et Euroopa Kohus rakendab Euroopa Liidu õigust. ISDS ei rakenda Euroopa Liidu õigust, nad ainult rakendavad neid reegleid, mis on kirjas kokkulepetes, reeglid, mis puudutavad investeeringuid neid ei saa äh, vaidlustada Euroopa kodanikud Euroopa Kohtu ees ja sellepärast ongi meil vaja sellist arbitraažisüsteemi, süsteemi, mis, ma kordan veel kord, rakendab neid reegleid, mis on kirja pannud kokkuleppes. ja ei midagi muud. niisiis veel kord äh, suur tänu komisjonile konstruktiivse lähenemise eest ning tehtud töö eest äh, kompromisside loomisel Thank you very much um,. I... tänan, ütleb esinaine. ma nüüd äh, oleks pidanud ka ennast panema siin kõnelejate nimekirjast, ma tahan öelda mitut asja. suur tänu teile töö eest, suur tänu, et olete hoidnud selle töö fookuses, sellepärast et kui meid võet-, tahame, et meid tõsiselt võetaks, siis me, et Äh, kaubanduskomisjon vaatab, mida me kirjutame, siis on selge, et me ei saa laduda oma soove kõik ritta, vaid me peame olema asjakohased. tegemist on komisjoniga, mis on neli aastat töötanud selleks, et kaubandustõkkeid vähendada, et aidata väikestel äh, ettevõtetel kaubitseda ühel ühtsel turul. me ei vaata ühtset turgu kummalgi Atlandi ookeani äh, poolel, aga me vaatame tõepoolest eelkõige kaubandustõkete eemaldamist ja mittetariifsed äh, tõkked on loomulikult äh, väga oluliseks äh, takistuseks praegu VKE-dele ning neile tuleb tähelepanu pöörata, see on väärtus omaette. ei ole muidugi ilmselt halb vaadata standardeid siin kummalgi pool Atlandi ookeani, ei saa öelda, et meie standardid on halvad ja nende omad mitte või vastupidi aga see aitab võtta vähemaks tõkkeid, halduskoormust, vähem bürokraatiat meie ettevõtetele, kui nad tahavad eksportida teisele poole ookeani. see kõik on ju abiks. me teame, et tegemist on keeruka protsessiga ja see ei tohi kindlasti õõnestada meie enda õigusandlust ja omaenda seadusloomeprotsessi kui sellist. aga ma arvan, et palju on võimalik teha selleks, et avalikkuse usaldusväärsust selles osas suurendada. kordan veel kord üle seda, mida Anna-Maria ütles, kui ta meenutas inimestele, kuidas tooteohutus, tervishoid ja, ja sellised küsimused ei satu ohtu selle kokkuleppe saavutamisel, selles osas tuleb avalikku arvamust kindlasti harida. ja üks asi Äh, mis on kindlasti väga hea, on see, et äh, head tugevat peatükki oodatakse äh, avalike hangete osas. meie komisjon peab seda veelgi tugevdama, sest see on meie pädevuses olev küsimus ning me peame avaliku hangete korraldamise eest kindlasti seisma ja ka lepingus selles osas oma osa toetama. Tiita, kas tahaksid veel siin kommenteerida mõningaid küsimusi ja rääkida, milline on ajakava? suur tänu, proua esinaine, ma saan aru, et mõned minu kolleegid on juba ära läinud, nii et võib-olla on mul võimalik selgitada äh, kompromissettepanekuid, muudatusettepanekuid äh, siis, kui me kohtume täna pärastlõunal, aga ma tahaksin korrata seda, mida ütlesid äh, nii teie isa kui, teie ise kui ka ähm, ähm, aseesimees siin. ma arvan, et meie komisjoni lisandväärtust Äh, läbirääkimistel on näha ka tekstis ja ma loodan, et me leiame õige tasakaalu tekstis, mida enamik fraktsioonidest ka toetavad äh, kompromissmuudatusettepanekute näol. tahaksin tänada kõiki teid, kes te olete sõna võtnud äh, tänases arutelus ja mulle jääb tunne, selle põhjal, mida ma kuule, kuulsin, et me läheme oma kompromissettepanekutega õiges suunas ja ma arvan, et me leiame äh, ka kompromissettepanekut teksti väga, väga peatselt. suur tänu, ütleb äh, proua esinaine. hääletamine on esialgselt planeeritud selle raporti üle komisjonis kahekümne neljandal märtsil kuuendal ja seitsmendal äh, mail on lõpphääletus. aitäh! So, should we move on to the äh, niisiis, kas läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on Liisa Jaakonsaari arvamus äh, koostalitusvõimelised lahendused Euroopa avalikule haldusele, ettevõtetele ja kodanikele ITRA komisjon on siin juhtkomisjoniks ja meie siis oleme seotud sellega vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli. suur aitäh teile, proua Jaakonsaar ja tutvustage palun oma raportit. aitäh. ka mina tervitan komisjoni ettepanekut selleks, et luua koostalitusvõimelisi lahendusi Eh, programm, mille komisjon on välja pakkunud, on äärmiselt oluline digitaalsele ühisturule selleks, et saada jagu nendest elektroonilistest tõketest, mis liikmesriikide vahel eksisteerivad ja takistavad avaliku sektori kaasajastamist. oma arvamuses keskendusin ma meie eh, komisjoni eh, põhipädevusele ja austasin siis libekomisjoni ainupädevust andmekaitse küsimustes, nagu te teate meie kompetentsid selle teema juures on siis jagatud ITRE, libe ja meie komisjoni vahel ning ähm, mõned peamised muudatusettepanekud, mida ma komisjoni ettepanekule esitan. minu jaoks üks oluline teema, millele ma oma arvamuses keskendusin, on kodanikud ja ettevõtted. komisjon oma ettepanekus Äh, vähemalt ettepaneku pealkirjas räägitakse ettevõtetest ja kodanikest. väidetakse, et asjale lähendatakse terviklikult ja tahetakse kasu tuua ka kodanikele ja ettevõtetele, mitte ainult avalikule haldusele, aga selle ettepaneku sisu tegelikult äh, selliseid väiteid piisavalt ei peegelda niisiis ma lisasin mõningad selgitused ja täpsustused selles vallas, hoolitsemaks selle eest, et kodanikud ja ettevõtted eh, tõepoolest eh, sellest programmist kasu saavad. Eh, panin siia dokumenti sisse terve rea sätteid, millega komisjon peaks arvestama, kõigepealt Ähm, mikro- ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete eriline olukord, äh, tuleb äh, siis soodustada selliste lahenduste leidmist, mis tõesti vastavad VKE-de vajadustele. me peame arvestama ka kodanike vajadustega ning sotsiaalsete äh, aspektidega, mis koostalitusvõimel on. igaühel peaks olema täielik võimalus ära kasutada Äh, neid äh, uut, uute tehnoloogiate poolt pakutud võimalusi. mis tahes meetmed äh, ISA kaks programmi raames peavad olema kooskõlas selliste aluspõhimõtetega, mis meil Euroopa avalikus teenistuses on ja need põhimõtted on kirjas Euroopa koostalitusvõime raamistikus. iseäranis oluline on tarbija või kasutajakesksuse põhimõte ning äh, kättesaadavuse või juurdepääsetavuse põhimõte. tehnilise tugi kodanikele ja ettevõtetele on samuti üks asi, millega tuleks arvestada. samuti tuleks arvestada võimalusega äh, ka traditsiooniliselt äh, teenustele juurde pääseda, lisaks siis internetipõhisele juurdepääsule. see on samuti oluline põhimõte, millest tuleb kinni pidada. ma rõhutan ka seda, et vaja on ka tulevasi lahendusi ja samuti räägin võrguneutraalsusest. komisjoni ettepaneku tekstis puudub selgus selles osas, keda kasutaja all silmas peetakse, seda terminit kasutatakse erinevas kontekstis ning see põhjustab segadust niisiis ma lisasin artiklisse kaks kasutaja definitsiooni, koostalitusvõime lahenduste kasutaja tähendab Euroopa avalik haldus riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil ja termin kasutajakesksus viitab siis kaudsetele lõppkasutajatele, kelleks on kodanikud ja ettevõtted, niisiis äh, lõppkasutajad on inimolendid, kodanikud ja samuti ettevõtted. ja veel üks oluline teema on äh, teavitamine, informatsiooni edastamine ja inimeste teavitamine sellise programmi olemasolust minu arvates infot ei ole piisavalt ning seetõttu artiklis kolm kohustan ma komisjoni Äh, välja töötama kommunikatsioonistrateegiat selleks, et teavitada inimesi ja tõsta nende teadlikkust. ja samuti juhtida inimeste tähelepanu ISA kaks programmi hüvedele. Äh, sellised äh, kommunikatsiooniküsimused, strateegiad peaks olema suunatud just nimelt VKE-dele ja kodanikele, seda tuleks teha kohe alguses ning seetõttu ma näen siin ette ka ajakava kuus kuud Äh, pärast äh, selle otsuse jõustumist. Äh, isa programmi, isa kaks programmi rakendamisel tuleb konsulteerida sidusrühmadega, tuleb saavutada sünergiat, eriline, oluline on konsulteerida kodanike ja VKE-dega. VKE-del VKE-sid tuleks kaasata võimalikult paljudesse projektidesse. ma tervitan komisjoni ettepanekuid seire ja ISA kaks programmi ellurakendamise ja hindamise koha pealt, aga ma leian, et Euroopa Parlament kaasseadusandjana peaks samuti olema kaasatud selle programmi hindamis- ja äh, rakendamisprogrammi äh, protsessi, aitäh! aitäh! Eva Paunova järgmisena. aitäh, mina tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eelnõu eest ja välja pakutud muudatusettepanekute eest. mul on väga hea meel näha, et mõned ettepanekud, mida mina variraportööride kohtumisel esitasin, on nendes kajastamist leidnud ja ma olen valmis toetama paljusid teie muudatusettepanekuid ehm, mõned äh, olulised asjad, mis on minu jaoks oluline, olulised ja mis on IMCO komisjoni pädev, pädevuses ja te ka juhtisite neile tähelepanu, näiteks me, ma tervitan neid sätteid, mis puudutavad äh, mikroettevõtteid ja VKE-sid ähm, äh, ja selliste lahenduste leidmist, mis just nimelt nende vajadustele vastavad näiteks kas või see, mis puudutab avalike andmete kasutamist ettevõtete poolt, kui me räägime Äh, kodanike teavitamisest selle programmi hüvide kohta, siis ma tervitan samuti seda ettepanekut, et ISA kaks kommunikatsioonistrateegiat tuleb parandada. ma saan aru, et selle programmi äh, eelarve ei näe ette kommunikatsioonistrateegiat, aga ma olen kindel, et on mitmeid arukaid viise, kuidas me sellest takistusest üle saame oluline on samuti äh, online reklaamimaterjal, selline materjal peaks olema lihtsas ja arusaadavas keeles ja samuti äh, programmi veebilehekülg peaks olema arusaadavamas keeles kirjutatud. ma arvan, et meie saadikutena saame leida viise, kuidas seda programmi edendada ja reklaamida näiteks oma intervjuudes, kohtumistes valijatega. programmi hüved Äh, saaks äh, samuti kokku võtta, me näeme, et graafiliselt esitatud informatsioon on väga oluline info äh, edastamise vahend, see hõlbustab seda protsessi, eriti kui seda online keskkonnas kasutada. mis puudutab kodanikele osutatavast tehnilisest toest ja ka ettevõtetele osutatavast toest, siis ma arvan, et meil on juba olemas terve rida Euroopa programme, mis on välja töötatud selleks, et kõigi kodanike digitaalseid oskusi edendada, nagu näiteks elukestev õpe ja samuti on programmid nendele inimestele, kes on sotsiaalse tõrjutuse eh, ohus, eh, töötutele inimestele, vanemaealistele inimestele, väga oluline on, et kõik eh, need ühiskonnagrupid saaksid digitaalmajanduses võrdselt osaleda ja saada kasu siis äh, kergemast juurdepääsust avalikele asutustele, mida ISA kaks pakub. Äh, pidades silmas seda, et me elame digitaalse revolutsiooni tingimustes, peaks meie eesmärk olema edendada e-oskusi meie ühiskonnas ja alustada tuleks juba koolidest ning sellega suhte, selles osas muudatusettepanek kümme natukene jääb ISA kaks programmi ulatusest välja ISA kaks programm ei puuduta selliseid lahendusi, mis on seotud konkreetsete sotsiaalsete vajadustega. kui kõnelda nüüd võrguneutraalsusest, siis oluline, jah, tore on, et seda teemat käsitletakse, aga mulle meeldiks, kui definitsioon oleks konkreetsem, kui oleks selgem, mida täpselt mõeldakse võrguneutraalsuse all selles kontekstis. muudatusettepanekus üks Äh, kus räägitakse standardite kehtestamisest, äh, tuleks silmas pidada seda, et ISA kaks ei ole standardite seadmiseks mõeldud seda programmi, see programm võib hakata oh,, sattuda ohtu, kui äh, seda hakatakse seotama standardiseerimisprotsessiga Äh, spetsifikatsioonid, mis liikmesriikide administratsioonid välja töötavad, nendega võivad siis äh, organisatsioonid hiljem arvestada ja oleks väga hea, kui raportöör äh, muudatust üks natukene selgitaks. ja see oleks minu poolt kõik, aitäh. aitäh. mina olen ECR-i variraportöör ja tahaksin tänada raportööri Äh, selle lähenemise eest, äh, mis arvamusele on võetud, jah, tõepoolest me peame keskenduma nendele asjadele, mis puudutavad siseturgu ja tarbijaid ja andmekaitse küsimused tuleks siiski jätta suuremalt jaolt pädevusse. ning aitäh, et äh, esitasite muudatusettepanekud, mis puudutavad VKE-de osalust selles protsessis, olen teiega nõus selleks, et ISA kaks saaks toimida ja ma arvan, et ma ütlesin seda ka viimase arvamuste vahetuste käigus, tuleks keskenduda äh, piiratud hulgale sihipärastele teenustele ning need peavad olema tõesti kasutajale suunatud ja nõudlusest tulenevad ja me peaksime pöörama tähelepanu ka sellele, kuidas digitaalsed muutused loovad lisandväärtust kodanikele ja kus selliseid muutusi on tõesti vaja. ma mäletan, et kui volinik, volinik Ansip käis siin kuulamisel, siis ta ütles, ei ole mitte mingisugust põhjust, miks avalikud teenused ei saaks olla online kättesaadavad see vähendab kulusid ja muudab kodanike ja valitsuste elu kergemaks ja läbipaistvamaks ja ma olen temaga selles osas täiesti nõus, aga selleks, et saavutada tarbijate usaldus, avalikkuse usaldus, see on ka oluline, nemad peavad suutma seda süsteemi usaldada. meil ei ole vaja ka Äh, koostalitusvõimet kasutusele võtta lihtsalt selleks, et meil oleks koostalitusvõimelised süsteemid ning me peaksime suhtuma väga hoolikalt äh, selles, äh, selles, et me ei Äh, hakkaks kasutama siin vana tehnoloogiat, me ei ütle, et meil kõigil peab olema see süsteem ja see peab selline välja nägema, sellepärast et siis ta on koostalitusvõimeline. nii võib juhtuda, et me kaasame vananenud tehnoloogia ja minu arvates see ei ole vajalik. see ei ole tarbijate huvides niisiis, me peame hoolikalt vaatama, millised veebilehed ja millised avalikud teenistused peavad olema koostalitusvõimelised ja neid prioritiseerima. tulles nüüd selle juurde, mida rääkis proua Paunova võrguneutraalsusest, jah, ka siin tuleb olla ettevaatlik. nõukogu definitsioon, see, kuidas nõukogu praegu võrguneutraalsust defineerib keskendub erinevatele kasutajate liikidele, näiteks asjade internet omab hoopis teistsuguseid kasutajaid kui ülejäänud internet. näiteks need inimesed, kes lairibateenuseid kasutavad. nii et, et meil on vaja palju, palju rohkem tulevikku vaatavat nägemust. nii et, et me peaksime olema tõesti ettevaatlikud, et me Äh, oma äh, võrguneutraalsusdefinitsiooni juures samuti arvestame tulevikuga ja ei keskendu vanale tehnoloogiale. muudatus nelikümmend üks äh, ütleb, et ISA kahe programmi hindamine sisab infot ka mõõdetavate tulemuste või hüvede kohta, mida need koostalitusvõimelised lahendused annavad ja mina peaks, lisaksin siia, et me peaksime vaatama ka võimalikku säästu selles valdkonnas. Äh, nii palju siis minu poolt ja ja liberaalide äh, nimel nüüd järgmine variraportöör, härra Koga. Äh, ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ma arvan, et selles äh, äh, arvamuses on väga palju väärtuslikku, äärmiselt oluline on, et liikmesriigid parandaksid juurdepääsu online avalikele teenustele. kui me tahame edendada digitaalset ühisturgu, siis ISA kaks peaks keskenduma just nimelt piiriülesele lisandväärtusele. üha rohkem ettevõtteid äh, tegutsevad piiriüleselt ning väga tihti Äh, peavad nad omavahel suhtlema äh, elektrooniliselt ja suhtlema elektrooniliselt ka liikmesriikide äh, valitsustega, Eesti on selles osas hea näide. kahjuks aga elektroonilised menetlused enamikes liikmesriikides on veel väga keerulised ja need loovad elektroonilisi tõkkeid, mistõttu tarbijad ja ettevõtted ei saa avalikke teenuseid tõhusalt kasutada selles äh, raporti eelnõus toetan mina neid muudatusettepanekuid, mis rõhustavad, kuivõrd oluline on leida tulevikukindlaid lahendusi. ja samuti toetan seda mõtet, et tehniline tugi tuleks tagada kodanikele ja ettevõtetele, äh, kui nad kasutavad äh, koostalitusvõimelisi lahendusi. ma toetan ka muudatusettepanekut, mis puudutab kommunikatsioonistrateegiat selleks, et eh, teavitada ja tõsta kodanike teadlikkust ISA kahe ja selle hüvede kohta. ma arvan, et me võiksime veel tegeleda nende sätetega, mis kohustavad komisjoni arvestama VKE-de konkreetset olukorda, aitäh. aitäh kuuelt variraportööri ei ole. Julia Reeda on roheliste variraportöör, aga teda ei ole, EFTD-st ei ole ka keegi mõista andnud, et nad soovivad sõna. kas keegi teine soovib sõna? proua Kallas, palun. aitäh. mul on mõned täiendavad märkused, kuna ma olen ITRE komisjonis ISA programmiga tegelenud ma tervitan, et raport räägib, äh, raportöör räägib teavitamisest ja teadlikkuse tõstmisest, see on äärmiselt oluline selleks, et kodanikud ja ettevõtted e-lahendusi kasutaksid. ma arvan, et lisaks sellele liikmesriikide pühendumus on oluline selleks, et äh, e-ühe, ühiskond Euroopa Liidus kiiresti sünniks Äh, avalikud asutused peaksid äh, julgustama inimesi äh, e-lahendusi kasutama. ITRES meie räägime vaid üks kord andmete registreerimise põhimõttest. ma arvan, et see oleks oluline programmi ellurakendamise kohas ja vaid üks kord põhimõte on väga oluline kodanike jaoks, see tähendab seda, et nad peavad äh, avalikele asutustele info, info esitama ainult kord ja see vähendab ettevõtete halduskoormust. ma arvan, et me peaksime hindama ka seda, et kas on vaja äh, suurendada äh, Euroopa EU-Elisa tegevust välja, see seda on kasutatud Schengeni infosüsteemide jaoks ja võib-olla äh, võiks seda süsteemi kasutada ka tollis ja muus vallas, aga igatahes tahaksin tänada raportööri väga hea töö eest, aitäh! aitäh! kas keegi veel soovib sõna võtta, kas keegi saadikutest soovib sõna võtta, kas ma saan anda nüüd sõna Euroopa Komisjonile? Margarita Abekas siis on meil komisjonist. aitäh! tulen tagasi mõningate teemade juurde, mis siin tõstatati ja esimene nendest äh, tõstatus siis korduvalt ja me selgelt toetame seda, et meil on vaja kommunikatsiooni ja teadlikkuse tõstmist Eh, jah, eh, programmi eelarve ei võimalda korraldada suuri infokampaaniaid, mis oleksid suunatud kodanikele ja ettevõtetele, aga sellele vaatamata oleme me ette näinud eh, selliste vahendite arendamise, mida saaks siis pärast äh, Äh, avaliku halduse asutuste poolt kasutada suhtluses kodanike ja ettevõtetega, need äh, vahendid saavad olla üldised, äh, neil võivad tugineda ühisele platvormile, aga nad võivad olla ka konkreetsed, seotud konkreetsete meetmetega konkreetsetes avaliku halduse valdkondades. lisaks sellele kui me räägime VKE-de kaasatusest, siis on mitmeid viise, kuidas neid kaasata, kuidas neid saad, saaks rohkem kaasata siis koostalitusvõime edendamisse. kõigepealt see riigihanked näiteks, iga ettevõte saab osaleda riigihangetes, teiseks on konkreetseid koostalitusvõime arenguvaldkondi ja ma äh, mainiksin äh, siin äh, näiteks tööde registrite vallas, mis on äärmiselt oluline selle vaid ükskord põhimõtte ellurakendamise jaoks ka selles vallas tehakse tööd, meil on nii-öelda kogemustepõhised kogukonnad, mida toetavad need ühised platvormid, mis on avatud kõigile, kõik saavad nende platvormide töös osaleda ja võib-olla me peaksime pöörama tähelepanu just nimelt sellele, et VKE-d rohkem osaleksid sellistes eh, kogukondades, lisaks siis eh, teadusasutustele ja teistele ning äh, kolmas viis, kuidas VKE-sid kaasata, äh, ja see on juba ette nähtud ja see on äh, siin juba ka kirjas, on konsultatsioonid avalikkusega, nii nagu tehti siis, kui koostalitusvõime raamistik paika pandi ja kui töötati välja spetsifikatsioonid praegu, praegustes valdkondades, siis need spetsifikatsioonid Äh, nende raamistik näeb ette avalikkusega konsulteerimist, nii et, et igaüks saab anda siis omapoolse panuse, millega võidakse arvestada selleks, et neid spetsifikatsioone ja raamistikke parandada. Äh, veel üks asi, äh, millele tahaksin tähelepanu juhtida, tuginedes kuuldud sõnavõttudele, on tulevikukindlus. üks Äh, kriteeriumeid, äh, mis võimaldaks seda tulevikukindlust, äh, tulevikukindlaid lahendusi saavutada, on tagada nende koostalitusvõime, sellepärast et see võimaldab siis töötada välja rakendusi erinevalt erinevates avalike halduse asutustes, kui need rakendused on koostalitusvõimelised, siis me saame tagada ka seda, et kõik saavad oma rakendusi iseseisvalt välja töötada ja ei ole seotud traditsioonilise tehnoloogiaga ja ei saa edasi areneda, sellepärast et teised sõltuvad sellest. nii et, et see on samuti väga oluline asi, mis võib-olla vajaks äh, tugevdamist programmi töö käigus ei tohi siis äh, teha midagi sellist, mis takistaks tulevikukindlate lahenduste väljatöötamist ja ma arvan, et meie poole pealt oleks see hetkel kõik. Äh, need olid need olulised punktid, millele tahtsin tähelepanu juhtida. aitäh! Äh, Liisa Jaakonsaari, kas te soovite arutelu kokku võtta? jah, aitäh, ma teen väga lühidalt. kõigepealt tahaksin teid tänada äh, selle väga hea ja nende väga heade ja konstruktiivsete ettepanekute eest. tulles tagasi muudatuse üks juurde, võib-olla me tõesti peame siin asju selgitama, sest äh, ei nõuta mingite standardite väljatöötamist, vaid äh, lihtsalt jäetakse võimalus, kui tulevikus selline vajadus peaks tekkima. sellised programmid peavad olema võimalikult paindlikud sest tehnoloogia selles valdkonnas areneb väga kiiresti ning äh, seetõttu ongi selline paindlikkus äärmiselt oluline selleks, et äh, me suudaksime tõesti vaadata tulevikku ja äh, olla siis tulevikukindlad. Äh, tahaksin tänada ka komisjoni väga hea koostöö eest, samuti variraportööre äh, ja tahaksin tänada kõiki neid, kes esitasid muudatusettepanekuid kolmekümne esimesel märtsil. Äh, me siis vaatame need läbi, nii et, et meil on aega veel piisavalt, suur aitäh! niisiis, muudatuste tähtaeg on kolmekümne esimene märts, nii et, et aega meil on, ütleb proua esinaine, ja need muudatused vaatame siis läbi kuuendal ja seitsmendal mail. seitsmendal mail mina võib-olla olen natukene hõivatud. ja võib-olla keegi teist juhatab seda koosolekut. niisiis, aitäh Eh, proua Styler vist on ka öelnud, et ta on seitsmendal hõivatud. niisiis aitäh, kolleegid, selle töö eest. Final item on this morning's um, agenda. meie päevakorras on veel viimane punkt täna hommikul ja ma tahaksin äh, näha ja teada, kas äh, Äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör saab meiega liituda. ahah, nii, siis äh, see inimene on olemas, suur aitäh kõigile. I understand we have a delegation of um... ma saan aru, et meil on ka siin uh, Äh, Austrias delegatsioon visiidil, saan õigesti aru? tere tulemast, äh, lihtsalt äh, ütlen, et kummalise nädalaga on tegemist praegu Euroopa Parlamendis, tavaliselt meil on komisjonide töönädal täisnädal, aga nüüd meil on ainult kaks päeva, tööpäeva komisjonide töö jaoks ja siis on meil nii-öelda Türgiis nädal, kus meie liikmed on erinevatel visiitidel, on kas oma valijate juures koduriikides või mujal. nii et eh, nüüd kõik asendavad siin kõiki, te näete, et eh, parlamendiliikmed eh, töötavad meeskonna vaimus parimal moel täna. nii et tere tulemast ja tahtsin lihtsalt selgitada, et mis siin toimub. nii, edasi läheme oma päevakorraga ning räägime arvamusest mõjudele Euroopa kaitseturule kaitsevõimekus Euroopas tervikuna raportööriks on äh, kolleeg Karl Pelts, tegemist on algatusraportiga äh, sede, mis on äh, kaitse allkomisjon, välisasjade komisjoni all, Anna Komes on seal raportööriks. reegel viiskümmend neli kaasab meid sellesse protsessi ja tuletan meelde liikmetele, ma olen kindel, et sekretäriaat parandab mind, kui ma valesti olen asjadest aru saanud, aga Eh, siseturukomisjon eh, minevikus on mänginud juhtrolli eh, just kaitsehangete dokumentide puhul ja need vaadatakse üle järgnevatel kuudel. nii et väga tähtis on see, et me peame meeles pidama, et see on meie pädevus hanke küsimustes, suur rõõm ja hea meel on olnud töötada koos selle komisjoniga nii et algatusraport äh, meie enda poolt äh, artikkel viiskümmend neli alusel ei ole äh, mingisugust vastutust põhje, vastustust põhjustanud. meil on hea meel selles vallas koostööd teha. ja nüüd saab kolleeg Kalbels võimaluse kanda ette oma arvamus. austatud esinaine, <clears throat> tõepoolest tegemist on väga tähtsa võimalusega siin arutada väga selgelt selle arvamuse projekti tausta. nagu te ütlesite, siis tegemist on äh, komisjonide kaaspädevusega siin ja me oleme proua Anna Komešega rääkinud läbi äh, vastutavate komisjonide osas. meie komisjon vastutab väga selgelt äh, kaitsehangete eest ning ka turu killustatusega tegeleme, nii et äh, meil on väga selgelt siin see ähm, eelnõu siin kirja pandud, see on algatusraport meie enda poolt, mille aluseks on kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv, mida on täielikult ka rakendatud kõikides liikmesriikides. nii et võib öelda, et meil on Euroopa kaitseturu jaoks olemas regulatiivne raamistik ja see on äh, tõepoolest siis võimalus meile praegu rakendada õiglase konkurentsi jaoks neid reegleid. me peame aga ütlema ka, et kaitseturg on väga konkreetne ja eriline turg ja jätkuvalt ning äh, liikmesriikides on killustatus selles sektoris komisjon on näinud ette sätted, kuidas direktiivi rakendada ja kuidas ka teha järelanalüüsi, kas selle eesmärgid on täidetud. eriti just kärpeajastul on oluline ressursside tõhus kasutus. näiteks äh, siin äh, vastus äh, nõudlusele, no see on väga tõhus ja äh, toimiv meetod, mida kasutada. direktiiv sisaldab ka konkreetseid äh, sätteid, äh, mis rakenduvad hanked teostavatele ametitele ning nii on võimalik rakendada koos hankeid. tahaksin rõhutada, et liikmesriigid peaksid tegema kõik, mis nende võimuses, selleks, et neid sätteid rakendada. ja seega saaks kasutada ära mastaabisäästu nii palju, kui on võimalik. nii, et äh, koostöö ja mastaabisäästu hüvesid saaksid kõik kasutada äh, Euroopa Liidu äh, siseselt. tähtis on ka see, et konkreetsed Äh, hanked ei äh, lange sellele, nende sätete alla, äh, vaid selleks on vaja tõhususe saavutamiseks. kahepoolsed hanked või näiteks hanked, mis, mida reguleerivad rahvusvahelised kohustused, need on väga tähtsad ja ka legitiimsed, et need on siit välja äh, arvatud, aga samas võib äh, selline äh, erand siin ohustada konkurentsi õiglust ja tasakaalukust siseturul. ja seetõttu sellised erandid, neid tuleks väga konkreetselt rakendada ja neid ei tohiks kasutada selleks, et hiilida kõrvale teatud direktiivi sätetest. selleks, et äh, kaitsehangete siseturgu edasi arendada ning et tagada võrdsed võimalused kõikidele Euroopa tarnijatele, on meil vaja tegeleda pikaajaliste diskrimineerivate ja ebatõhusate praktikatega ning samuti peame tegelema turumoonutustega tasakaalustatud meetmed on äh, diskrimineerivad äh, sätted ja need äh, igal juhul ühisturu hüvedes ei ole. oluline on see, et nõukogu on pannud selle oma päevakorda, see on väga hea ning loob suurepärase võimaluse selleks, innovatiivseid meetmeid saab äh, ka kaitsehangetele rakendada. loomulikult äh, tuleb siin olla äh, nende uute meetmete kasutamisel ettevaatlik. tahaksin rõhutada ka, et reeglid, mis käsitlevad mis toetab toetavad, meetmed, mis toetavad läbipaistvaid praktikaid, on väga tähtsad. riigiabi äh, sätted peavad olema ka õiglaselt rakendatud, avalikku raha tuleb kasutada äh, nende meetmete läbi tõhusamalt. üldiselt arvan ma, et meie eesmärk peaks olema usaldusväärse õigusliku raamistiku äh, paikapanemine selle sektori jaoks ning liikmesriigid peaksid selle vastu võtma ja äh, kaasava peaks viia ka äh, Euroopa tööstuspoliitika mm, ning kaitsehanked on väga oluline osa sellest. ma loodan, et need ettepanekud, mis minu arvamuse eelnõus on kirjas, äh, on vastuvõetavad ja ma ootan variraportoride arvamusi ja kommentaare. ja küsimusi ootan ka, suur tänu um,. So, Olga Schön-. esinnaine no,, naine, naine Äh, proua Sõnaoleva saab kõigepealt sõna. suur tänu, proua esinaine, tahaksin vabandada, et härra Gutierrez Prieto ei saa täna siin olla, nii et tema asemel sõna võtan ja teen mõned märkused, loen need maha. majanduskriisi mõju on väga oluliselt mõjutanud Euroopa riikides kaitse-eelarvet ning äh, vajadus on äh, koordineeritult äh, tegutseda, äh, kui me räägime kaitse-eelarve koostamisest, vaja on igasuguseid paralleelstruktuure vältida, vähen-, seda, et vähendatakse konkurentsi ning moonutatakse olukorda turul. kahe tuhande üheksanda aasta kaheksakümne esimene direktiiv reguleerib hankeid kaitsesektoris äh, kaks tuhat üheksa kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend neli, viimane puudutab VKE-sid. mis puudutab tarneahelat, siis me peame tagama seda, et VKE-del on parem arusaam tarneahelast, et neil on äh, ligipääs avalike kaitsehangetele ning mis puudutab sertifitseerimist, siis väikestel ettevõtetel peab olema ka ligipääs informatsioonile ning äh, sertifitseerimisvõimalus mis puudutab äh, kaitse turgu, siis vaja on äh, tööstusbaasi kaitsetoodete jaoks äh, luua, see peab olema kompetentne, tõhus ning äh, ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika elluviimiseks on vaja samas piisavaid vahendeid. mis puudutab kaitsetööstust Euroopas, siis Euroopa kaitsetööstusel ei ole Euroopa sõjajõudude uusi tellimusi, mis puudutab Äh, uuendusi, siis investeeringud, innovatsiooni peaks olema meie prioriteet, aitäh! Dan, you standing in for? Dan, oled Debi asemel rääkimas. Dan Dalton siis, palun. Äh, suur tänu, esinaine. Äh, selge, et võtmeküsimus on see, et kaitsele ei kulutata piisavalt liikmesriikide poolt, mis ei ole meie ohutusele hea, aga see ei ole ka meie kaitsetööstusele hea aga mis puudutab seda konkreetset arvamust, siis esiteks on vaja rõhutada seda, et väga oluline on õigesti rakendada Euroopa Liidu hankemäärusi kaitsesektoris, seda on raportöör ka viidanud, meil on väga hea meel selle üle. üldisem küsimus ja murepunkt on mul ja mõned konkreetsemad. siin lõige viis, meie fraktsioon ei eh, toeta tasakaalustatuse järk, järk-järgulist äh, loobumist, äh, lõige kaheksa tunnustab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta komisjoni teekaarti ning kutsub üles komisjoni võtma vajalikke meetmeid. meil on siin mitmed küsimused, mida see täpselt tähendab, esiteks lisameetmed siin ja teiseks, äh, tegemist on liikmesriikide pädevuses oleva küsimusega, mis viib mind järgmise küsimuseni. siin lõikes kümme nõutakse, et komisjon peab äh, rohelise raamatu äh, varade kontrolli kohta avaldama. meie äh, fraktsioon ECR ei toeta seda üldse. meile tundub, et komisjon tahaks niimoodi haarata kontrolli sõjaliste, sõjaväeliste ja kaitsevarade üle, mis liikmesriikides on ja Äh, ainult liikmesriigi põhise lähenemise suhtes ollakse kriitilised siin, äh, üle-Euroopast lähenemist nõutakse ning ka Euroopa autonoomiat kaitse ja julgeoleku küsimuses. kui me paneme selle kokku nüüd äh, Eh, Junckeri kommentaaridega Euroopa Liidu sõjaväe osas, eh, oleme väga mures eh, selles osas, meie fraktsioon on sada protsenti Euroopa sõjaväe vastu, kaitse on liikmesriikide pädevuses ja me tõepoolest võitleme kuni lõpe, lõpuni Euroopa Liidu armee vastu, see õõnestab NATO-t ja muid koostöövorme ja ei aita meie julgeolekule kaasa kaitsehanket mis piiraksid liikmesriikide autonoomset tegutsemist, nende vastu me oleme. aga olles öelnud seda kõike, meie variraportöör eh, ootab koostööd teiega niivõrd proaktiivselt kui võimalik ja vaatame, kuidas läheb edasi. Tiisa Šansova. Eh, Tiita, palun. jaa, jälle mina tagasi. Eh, suur tänu, suur aitäh raportöörile tema esitatud arvamuse eest Äh, üldine tonaalsus on hea, aga ma arvan, et äh, me peame olema siin ka ettevaatlikumad, äh, kui me nendest teemadest räägime. ja ma olen üldiselt nõus raportööriga, et me peame siin looma ka kaitsevallas ühtset turgu, nii et meil oleks konkurentsivõimeline ja väga tõhus ning elujõuline Euroopa kaitse tööstus, aga me peame ka aru saama, et kaitsehanked ja selle spetsiifika on seotud äh, liikmesriikide konkreetsete julgeolekuküsimustega. kaks tuhat neliteist teekaart, mille komisjon on äh, avaldanud, korraldab, kordab äh, kõiki ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika sätteid, nõutakse Äh, seda, et äh, oleks ühtne kaitsetööstuse turg, see looks mastaabisäästu ja oleks äh, säästlikum. ma arvan, et meie koda toetab põhimõtteliselt sellist lähenemist, aga me peame ka tunnustama seda, et liikmesriigidel on suveräänne õigus otsustada oma kaitsepoliitika üle ning kontrollida oma relvajõudusid. lõige üksteist, meie raportöör on siia sisse pannud äh, traditsiooniliselt öeldakse, et seaduste rakendamisel, mis on olemas, on tähtsam roll mängida kui uute õigusandlus, õigusaktide vastuvõtmisel. aga meil on vaja uuendusi õigusaktides, et võtta äh, arvesse äh, ühest küljest äh, liikmesriikide tundlikkust sellel teemal ning et tagada konkurentsi, võrdsus ja õiglus teisest küljest. meil on vaja igal juhul äh, vaadata üle praegune õigusandlus, enne kui hakata võtma vastu uusi sätteid, mis tänaseid äh, puudusi ületama peaks. Äh, näited mitte ainult Tšehhi Vabariigist, vaid ka mujalt näitavad, et et tasaarvestamine aitaks äh, konkurentsi parandada eh, mitte ainult Tšehhi Vabariigis, aga ka mujal ja parandaks eh, kaitsetööstuse eh, võimekust. nii et me peaksime arutama seda konkreetset teemat veelgi detailsemalt. selles osas on väga teretulnud raportööri ettepanek, mis puudutab allhanke küsimusi ja toetust VKE-dele ning nende paremat ligipääsu kaitseturule tänan raportööri veel kord tehtud töö eest, aitäh! So I have a green shadow which is Igor Soltes. ja roheliste variraportöör, tänan. ei ole kohal. siis ka paar mõtet minu enda poolt, suur tänu Hildiko sulle et sa püüdsid vaadata, kuidas me saaksime meie siseturgu parandada. jah, me saame kaitsehankeid äh, edendada, konkurentsi parandada, ettevõtted saavad äh, oma raha eest äh, rohkem väärtust, see on hea maksumaksja jaoks, hea relvajõudude jaoks, hea eksportide, ekspordisektori jaoks, aga ma kordaksin üle ka seda, mida teised kolleegid ütleksid, see valdkond on väga tundlik valdkond, väga tundlik sektor, äh, riiklik julgeolek ja kaitse äh, kuulub liikmesriikide pädevusse. ja teie punkt number neli, me ei peaks äh, kunstlikke piiranguid seadma eranditele, eranditel on oma alus oma õigus ja piirang ja võib-olla seda peaksin täpsemalt põhjendama, piiranguid on. siis olen täielikult nõus sellega, mille ütles Protsarantsovo, et komisjon peaks rakendusaruandeid annetele lisaks esitama seadusandlikud ettepanekud, kui see on asjakohane, ma arvan, et me just hääletasime just selle üle, et me peaksime bürokraatiat vähendama, reguleerima paremini eh, ja ja isegi selle õigusloomelise tööga saame me bürokraatiat vähendada eh, Äh, eelnevaid õigusakte üle vaadates, aga ma mõistan ka liberaalide soovi, äh, me võib-olla peaksime seda rakendusaruannet kõigepealt analüüsima, enne kui me hakkaksime tegema ettepanekuid selle kohta, millises suunas peaksid uued õigusaktid minema. kas komisjon soovib midagi öelda, ei komisjoni esindajad pole kohal kordaksin üle veel seda, mida ma ütlesin alguses, kui me tahame oma pädevuse alal hoida, siis me peame võtma arvesse seda, et kaitseküsimused on väga tundlikud küsimused äh, ja seetõttu on siin ka teatavaid erandeid äh, liikmesriikide tundlike küsimuste osas. proua Kalpelt suur tänu. kõigepealt äh, suur tänu kõikidele kommentaaride ja ettepanekute eest. nagu ma alguses ütlesin, meie pädevused on väga piiratud äh, ja see on väga piiratud töövaldkond meie jaoks, kuid äh, samas ei saa vähetähtsustada alahinnata meie rolli siseturu küsimustes äh, on meie roll siiski tähtis, oleme variraportööridega kõik ühel meelel selles osas, et tegemist on väga spetsiifilise ja, ja tundliku valdkonnaga, ma arvan, et äh, keegi äh, ei oleks nõus varmamalt alla kirjutama sellele, et suveräänsust, liikmesriikide suveräänsust ja pädevusi selles valdkonnas tuleb äh, austada kui mina ise. ja seda kavatsen arvesse võtta oma töös, tahaksin tänada sotsiaaldemokraatide variraportööri, kes äh, tõstatas äh, teadusuuringute tähtsuse prioriteetide vallas VKE-de kaasamise oleme seal, olen sellega oma ettepanekutes arvesse võtnud. ja mis puudutab erandite kasutamise järk-järgulist lõpetamist, siis see sõnastus tuleb üle vaadata. punkt kaheksa vajaduse mõiste. ja roheline raamat punktis kümme et oleme ainult öelnud, et äh, oleme ainult maininud äh, seda rohelise raamatu esitamise vajadust olen nõus äh, siin suveräänsuse äh, austamise vajadusega, aga, aga ma arvan, et me peaksime oma võimalusi, pädevusi siiski kasutama. mis puudutab äh, raportit ja, või rakendusaruannet ja õigusloomelisi ettepanekuid, siis see on lihtsalt üldine soovitus tulev-, tulevikuks, kui meil on rakendusaruanne, siis peaks olema ka selge, et sellele järgneb midagi, suur tänu teile ettepanekute eest, homme tulevad variraportöörid uuesti kokku, siis saame ühiselt mõtteid vahetada ja kompromisside nimel tööd teha, aitäh! suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümne esimene märts jälle ja muudatusettepanekuid vaatame läbi kahekümnendal aprillil muudatusettepanekud võtame meie komisjonis vastu kahekümne kolmandal aprillil suur tänu kõigile ja sellega lõpetame meie praeguse töö. kohtume jälle kell kolm, kui toimub arvamuste vahetus proua Juurvaga, kes on tarbe- ja kaitsekomisjon. aitäh!